kodukorrast reeglist number seitsekümmend neli ja need nimed äh, avalikustatakse ka siin protokollis. edasi. me oleme välja jaganud esimeste konverentsil vastu võetud äh, päevakorra. rahvapartei on esitanud omapoolse taotluse võtta päevakorda sisse lisapunkt Euroopa investeeringute õiguskindlus väljaspool Euroopa Liitu. peaks äh, olema komisjoni ja nõukogu poolsed sõnavõtud ja pärast seda fraktsioonide poolsed sõnavõtud. härra Toll, palun. Euh, see, mis juhtub praegu Argentiinas ja see, kuidas tahetakse riigistada firmat nimega IPF, me sooviksime, et siin toimuks arutelu selleks, et kaitsta meie liikmesriikide investeeringuid kolmandates riikides ja anda oma hinnang ühepoolsele ja täiesti suvalisele reageerimisele Argentiina võimude poolt, et me siis tuleksime omalt poolt välja resolutsiooniga, mille osas me saaksime hiljem ka hääletada, see ei pea toimuma homme, kuid võib-olla neljapäeval. nii et see oleks taotlus meie poolt. Te kuulsite härra Tooli ettepanekut, kes räägib selle poolt? ei, ei, ma ei lase teil hääletada. kõigepealt äh, vastavalt kodukorrale pean ma küsima, kas keegi räägib äh, härra Tooli ettepaneku poolt, härra Mar-, major Oreja, palun. Eh, härra president. üks põhimõte, ma arvan, mida me kindlasti peaksime Euroopa Liidus kaitsma ja sellest ka väljaspool kaitsma, on see, et õiguskindlus oleks tagatud selle eest peame me kindlasti võitlema ning vältima suvalist lähenemist õigusaktidele Euroopa Liidu sees ja väljaspool. sellel konkreetsel juhtumil räägime me õigusaktist, mis mõjutab miljoneid väiksemaid aktsionäre ning see mõjutab ka Euroopa Liidu investoreid, kes invest-, investeerivad kogu maailmas, seetõttu on meie jaoks ülioluline see õigusakt, aga ma ei mõtle ainult siin Hispaania ettevõtte huvides, vaid ma räägin kogu investeeringutest, mida Euroopa Liidu ettevõtted väljaspool Euroopa Liitu teevad. härra president, härra Svoboda, teie tahaksite selle poolt? aga kes on vastu? keegi ei ole vastu, nii et hääletame, kes on Rahvapartei ettepaneku poolt, palun andke käega märku. aitäh, kes on vastu? kes jääb erapooletuks? mõne erapooletu häälega vastu võetud nii et äh, nõukogu ja komisjoni avalduse teemal Euroopa investeeringute õiguskindlus väljaspool Euroopa Liitu, see pannakse kolmapäeva pärastlõuna äh, päevakorda. resolutsiooni ettepanekute esitamise tähtaeg on kolmapäev kell kaksteist null null ehk homme kell kaksteist null null. muudatusettepanekud ja ühisresolutsiooni ettepanekute tähtaeg on neljapäeval kell kaksteist null null ja ühisresolutsiooni ettepanekute muudatused tuleb esitada neljapäeval kella üheks ja hääletamine toimub neljapäeval, kahekümnendal aprillil. härra Sarafranca, protseduuriline küsimus. tänan, president. ma usun, et me tervitame seda teema päevakorda võtmist, aga arvestades seda, et kõrge esindaja ei ole homme täiskogul, kuna ta peab kohtuma NATO kaitseministritega, siis me peaksime muutma päevakorda ja me peaksime kuulama teda, tal peaks olema võimalus äh, esineda omapoolse sõnavõtuga. see imestab mind, äh, härra Salafranca mulle öeldi, et teie fraktsioon soovib äh, eraldi päevakorrapunkti, me just võtsime selle vastu, me just kinnitasime selle, nii et mind imest-, paneb imestama teie lisaettepanek, aga loomulikult äh, kõrge esindaja saab oma sõnavõtus äh, viidata ka sellele teemale. sotsiaaldemokraatide fraktsioon teeb ettepaneku äh, lükata edasi proua Lullingi äh, raporti käsitlemine teemana energiatoodete elektrienergia maksustamine. härra Svoboda, palun. tänan, härra president, proua Lullingi raport on väga oluline ja väga hea raport. antud olukorras aga tekib siin mitmeid vääritimõistmisi. siin räägitakse maksusüsteemi äh, keskkonnasõbralikumaks muutmisest, me räägime siin äh, mootorikütustest, bensiinist, äh, diislist ja osades riikides kardetakse, et äh, on tegemist siin raportiga, mis muudab kallimaks diislikütuse ja seda eriti praeguses olukorras, kus mootorikütuste hinnad on niigi väga kõrged sellised äh, eesmärgid on aga suunatud kaugesse tulevikku, samas äh, on äh, diisli hinnatõusu kompensatsiooni küsimused sõnastatud ähmaselt. me sooviksime selle raporti edasi lükata, et vaadata üle diislit puudutavad küsimused, tuua seal selgus majja. ma saan aru, et proua Lulling on äh, skeptiline, aga ma arvan, et see oleks äh, raporti huvides, kui me võtaksime sisse parema sõnastuse just diisli äh, küsimuses. kes räägib härra Sood ettepaneku poolt, härra Lambsdorff, palun? tänan, ma toetan härra Svoboda ettepanekut võtta see raport äh, päevakorrast maha. meil tuleb mitmeid punkte täpsustada selles raportis. Äh, selge on see, et äh, diiselkütus läheks kallimaks pärast seda raportit ja seda ei ole meil autotööstusel ja sõidukijuhtidel praegu vaja. tänan. suur tänu, kes on vastu, proua Lulling, palun pean ütlema, et ma ei näe siin mingit objektiivset äh, põhjust äh, tulla vastu sotsiaaldemokraatide äh, palvele. eelmisel pühapäeval tegi president Sarkozy kohtus valijatega ja ütles, ärge kartke nii nagu ka härra Sarkozy olen ma kindel, et võit on lähedal, kuid ka minul ei ole hirmu. pean teile ütlema, et äh, parlamendiga konsulteerimine nende direktiivide osas eh, on kahekümne kaheksandast aprillist kaks tuhat üksteist, me oleme seitse kuud eh, komisjonis seda teemat arutanud ja mu raport võeti vastu kahekümne üheksandal veebruaril. ja nüüd on juba aprilli lõpp ja tähtaegade edasilükkamine ei too endaga mingit kasu kaasa, sest tegelikult need väljakutsed on siin selged nagu siin ei ole olukorrast äh, valesti aru saadud. ka liberaalid äh, hääletasid äh, diisli hinna tõstmise poolt, seda tegid ka sotsialistid komisjonis. mina kaotasin komisjonis ja nüüd on esitatud taotlus ähm, hääletada vastupidiselt. suur tänu, katkestab president. proua Luling lisab ma tahtsin lisada selle saksa keeles juurde, et need kolleegid saaksid aru, et nende argumendid ei ole vettpidavad. Neile peab olema selge, milline olukord on, nad aga tahavad saada välja vale signaali. nii et härra president, ühel hetkel jõuame olukorda, kus me ei räägi enam, me lihtsalt otsustame ja nüüd sel nädalal on see aeg kätte jõudnud. proua Lulling, me oleksime teist äh, nii või teisiti aru saanud, nii et siin ei ole tegemist keeleküsimusega. hääletame kolleeg Svoboda ettepaneku äh, üle, kes on poolt, palun andke käega märku. kes on vastu? ma usun, et selle peame üle kontrollima. hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? ma küsin veel kord, kas kõik on hääletanud, jah, siis äh, lõpetan hääletamise. ja see taotlus on tagasi lükatud ja seetõttu jääb raport päevakorda, just nii. ja härra Langen, rahunege ja kõik on korras. edasi. kuue NGL fraktsiooni ettepanek lähtuvalt kodukorra reeglist üheksakümmend, mis puudutab broneeringuinfo lepingut, see võetakse hääletusele vahetult enne Intveldi raporti hääletust. härra Kaczmareki raport äh, selle kohta on öelda, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg raportööri või vähemalt seitsmekümne kuue parlamendiliikme poolt või alternatiivse resolutsiooni ettepanekute poolt on äh, kaheksateist null null äh, kolmapäeval, kaheksateistkümnendal aprillil ja käesolevaga on meil tööplaan läbi arutatud. Lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, inimõigused maailmas Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas, Richard Howitti raport ja annan sõna kõrgele esindajale proua Ashtonile, palun.